ja me kavatseme sellele kindlasti eh, tähelepanu pöörata, kui komisjon selle teema uuesti jutuks võtab. suur tänu, härra volinik, kallid kolleegid, sellega on eh, see arutelu lõppenud, resolutsiooni ettepanekud on meile esitatud, hääletame nende osas homme kell üksteist kolmkümmend Läheme aga edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. tegemist on suuliselt vastatava küsimusega Euroopa Komisjonile ja puudutab see Leedu veokite diskrimineerivat tollimist Venemaa piiril. kõigepealt äh, ma tahaksin anda sõna küsimuse autorile, proua Gesine Meissnerile, teil on kaks minutit. jaa, suur tänu Äh, proua juhataja, äh, tõepoolest äh, olukord on selline, et see, mis Leedu ja Venemaa piiril toimub, seda me ei saa pealt vaadata niisama lihtsalt. kuussada viiskümmend tuhat Leedu firmat tuhat, omavad sada kolmkümmend tuhat veoautot, mis tegelevad kaubaveoga Venemaale ning Venemaa on nüüd hakanud just spetsiaalselt Leedu veoautosid kontrollima ning represseerima. olukord on selline, et kontrollitakse neid autosid ilma igasuguse põhjuseta, põhjenduseta, see on Leedu veo, veokite kiusamine äh, ning äh, neid veokeid äh, lausa eskorditakse, kui nad liiguvad läbi Venemaa. me ei saa niisugust olukorda lubada. Leedu on Euroopa Liidu liige ning Venemaa meetmed kahjustavad ka kogu Euroopa Liidu transpordisektorit. Venemaa on WTO liige, ta on nõustunud WTO tingimustega ning praegune käitumine ei lähe sellega kuidagi kokku Leedu ettevõttel on tekkinud tohutud kahjud, kaks miljonit eurot päevas on see hinnanguline kahju ning seetõttu on olukord selline, et me ei saa sellega leppida, Venemaa täiesti selgelt üritab mõjutada endisi Nõukogude Liidu riik, vabariike karistada. me oleme seda näinud ka teiste liikmesriikide puhul ning ka nende riikide puhul, kes on potentsiaalsed kandidaatriigid, Moldaavia, Ukraina Eh, ka seal me oleme täheldanud taolisi eh, sammusid eh, ning Leedu diskrimineerimine Leedu kaubavedajate diskrimineerimine Venemaa piiril on Euroopa Liidu diskrimineerimine ja loodetavasti Venemaa võtab midagi ette, loodetavasti komisjon samuti teeb, kas olete midagi teinud selleks, et olukorda leevendada? okay,. suur tänu, kolleeg Meissner. tõstetud on sinine kaart, äh, kolleeg Imbrassas nimelt soovib teile esitada lisaküsimuse. suur tänu selle eest, et jagasite meiega oma mõtteid EFD fraktsiooni arvamuse kohaselt peaksid Euroopa Liidu institutsioonid võtma siin väga selge seisukoha tekkinud olukorra osas, kuivõrd äh, piima- ja äh, lihatoodete eksportijad äh, Leedust peavad kannatama tohutute kahjude all ja need kahjud ei ole mitte ainult Leedu kate kahjud, vaid terve Euroopa Liidu kahjud, kas te ei arva, et me peaksime kõik ühel häälel rääkima? no hea küll, vastake sellele küsimusele. jah, loomulikult olen ma sellega nõus, me peame siin lähtuma väga laialdasest baasist, aitäh. suur tänu, proua Maisner. ja nüüd siis äh, volinik De Hucht Euroopa Komisjoni nimel. suur tänu, proua juhataja, austatud parlamendiliikmed Euroopa Komisjoniga on võtnud ühendust Leedu ametivõimud selle kohta, et Venemaa ametivõimud on äh, tolli lisanõuded toonud kaheteistkümnendast septembrist sisse Leedu äh, veokitele. igasugused sellist kaubandust takistavad meetmed, mis ei ole seotud otseste riskidega, on täiesti kohatud, diskrimineerivad ja ei vasta WTO reeglitele, vähemalt on küsitavad kaheksateistkümnendal septembril koos Algir-, Algirda Šemetaga kirjutasin kirja Venemaale, Venemaa majandusliku arenguministeeriumile ja, eh, ja ka tolliteenistuse eh, juhile ja me rõhutasime seda, et need meetmed, mida on rakendatud kaheteistkümnendast septembrist, on ja ma tsiteerin, põhjuseks väga tõsiseks mureks majanduslikust ja juriidilisest vaatevinklist me oleme palunud selgitust, eh, kuidas põhjendatakse neid meetmeid ja oleme pöördunud tungivalt Venemaa ametivõimude poole need piirangud koheselt eemaldama. praeguseni pole Venemaa ametivõimud mingisuguseid selgitusi jaganud selle kohta, mis on nende karmimate tollikontrollide taga. ja praegu me eh, kontrollime seda, kas need meetmed vastavad WTO reeglitele ja eriti, kas see vastab artiklile üksteist üldine eh, tariifide süsteemi artikkel siis. seal eh, on väga oluline, et me saaksime lisainfot eh, Leedu ametivõimudelt selle kohta, kuidas nendele põhjendatakse neid meetmeid. Euroopa Liit kavatseb selle teema võtta järgmise äh, WTO äh, kaupadega kauplemise töögrupi päevakorda, need, nemad tulevad kokku kaheksateist oktoober Genfis, tegemist on meie meelest ilmselge WTO reeglite rikkumisega ja ka tehnilisel kohtumisel Euroopa Liidu ametnike ja Leedu pool, äh, vabandust, Venemaa poole vahel tulevad arutelule. me peame mõtlema ka, millised on võimalikud poliitilised sammud võttes nüüd arvesse neid hiljutisi lisapiiranguid Leedust tulevate piimatoodete osas, siis äh, meiega ei ole võtnud ühendust Venemaa ametivõim selles osas, millised on äh, nende meelest riskid Leedu piimatoodete osas. Leedu, äh, Euroopa Komisjon on veendunud, et need tooted on ohutud Euroopa eh, seadusandlus tagab tarbijate kaitse kõrge taseme. see meie toiduohutuse raamistik näeb ette eh, regulaarseid eh, auditeid liikmesriikides ning ka kiire häiresüsteemi käivitamise, kui on mõni toode osutunud ebaturvalisuseks, ebaturvaliseks. Euroopa Liidu ja Venemaa sanitaarstandardite vahel on väga suuri erinevaid Euroopa Liit teinekord arvab, et teinekord on Venemaa nõuded liiga karmid ja lähevad teaduslikest tõenditest kaugemale. ja sellepärast kutsub Euroopa Komisjon üles, et Venemaa ametivõimud reageeriksid proportsionaalselt, ähm, äh, kui nad on leidnud mingisugust riski äh, Leedu piimatoodete osas. igasugused piirangud sanitaarpõhjendustel peavad olema põhjendatud äh, riskiga ja meetmed, mis võetakse, peavad vastama äh, välja toodud riskile proportsionaalselt. Ähm, Venemaa fütosanitaar- ja sanitaarmeetmed äh, on olnud äh, probleemiks juba üle aasta. Euroopa kavatseb kaitsta Euroopa Liidu eksportijaid ja nõuab, et Venemaa täidaks oma kohustusi, mille nad võtsid endale WTO-ga liitumisel. lisaks vastavalt uuele informatsioonile ja arengutele ei koht-, kohkuma tagasi äh, uute sammude vastuvõtmise osas kolleegiumis, äh, siis komisjoni kolleegiumis, kui see info peaks meieni jõudma uus? suur tänu ja nüüd saavad sõna fraktsioonide esindajad ja kõigepealt annaksin sõna kolleeg Kasparile Rahvapartei nimel, palun austatud proua juhataja, lugupeetud härra volinik, suur tänu teie selgituste eest, kuid ma pean ausalt ütlema, et mulle tundub, et komisjon teeb tehnilise vastusega asja enda jaoks lihtsaks. me näeme juba mitu nädalat seda, et Venemaa paneb kõik mängu selleks, et torpedeerida Euroopa Liidu idanaaberluspoliitikat ning Eh, see, et eh, Leedu eh, vedajaid sihipäraselt kiusatakse, see on selge näide, eil, eile hakati takistama piimasaaduste vedu Venemaale. minu arvates on tungivalt vaja Euroopa Liidul mõelda sellele, et kutsuda välja Venemaa suursaadik Euroopa Liidu juures ning meie välisteenistuse esindajad, kes asuvad Moskvas, peavad venelastele selgelt näitama, et kaubandussuhted Euroopa Liidu ja Venemaa vahel on niisuguste meetmete tõttu suures ohus ning need sammud ohustavad ka meie koostööd muudes valdades mul on, ma soovin, et täna oleks Euroopa Parlamendi selu, selge sõnum see, et kui rünnatakse ühte Euroopa Liidu liiki riiki, siis rünnatakse sellega kogu Euroopa Liitu. me ei saa lubada seda, et üht meie väikseimat liikmesriiki niimoodi rünnatakse. Leedus leiab aset olulise tähtsusega tippkohtumine ning seetõttu me ei saa lubada seda, et Venemaa niimoodi võtab Euroopa Liidu liikmesriigi pantvangi, seetõttu peab Euroopa Komisjon võtma siin konkreetseid samme ning eh, ma loodan eh, ka, et eh, me täna selgelt näitame, et Euroopa Parlament on küll huvitatud headest suhetest Venemaaga, kuid me täiesti selgelt kaitseme ka oma liikmesriike. me oleme solidaarsed Leeduga, aitäh! aitäh! kolleeg Kaspari. Teil on sinise kaardi küsimus kolleeg Meissnerilt, kas olete valmis vastama? mul on lühike küsimus see, mis puudutab piimasaaду, siis on õige ning äh, Leedu äh, piimatooted Venemaa jaoks on väikese tähtsusega. Äh, küsimus on võib-olla Äh, selles, et siin soovitakse kahjustada ühte Euroopa Liidu liikmesriiki. Äh, austatud kolleeg, ma arvan, et just täpselt see ongi kohutav. Äh, tegemist on Leedu transpordisektori kahjustamisega, kuid teisalt üheksakümmend protsenti Leedu piimasaadustest eksporditakse ju Venemaale ning loomulikult on tegemist Äh, näitega, äh, mis kinnitab, et äh, Leedu piimasaadused vastavad Rabeksi nõuetele, kuid praegu takistab Venemaa nende importi. suur tänu, proua Blinkevitš-Jute, sotsiaaldemokraatide nimel. aitäh, proua juhataja, austatud volinik olen väga tänulik komisjonile teie seisukoha eest äh, diskrimineerivate meetmete osas, mida Venemaa on meie suhtes rakendanud, Leedu suhtes rakendanud ja kutsun teid üles astuma koheselt samme, kuna senini astutud sammud ei ole, ole olnud piisavad. Leedu vedajad äh, kannatavad tohutut kahju ning ka piimatoodete ekspordi keeld äh, kahjustab tuhandeid tootjad ja võib kaasa tuua piimatoodete hinna tõusu, mis kahjustab eh, Euroopa Liidu kodanikke. see kõik eh, leiab aset olukorras, kus Leedu on Euroopa Liidu eesistujaks ja valmistab ette idapartnerlus tippkohtumist. seetõttu me peame moodustama ühise rinde, reageerima üheskoos eh, selleks, et astuda vastu Venemaa-poolsetele diskrimineerivatele meetmetele Leedu suhtes. kutsun veel kord teid üles, austatud volinik, astuma samme selleks, et lõpetada selline diskrimineeriv käitumine Venemaa poolt nüüd ja igavesti, et äh, sarnaseid meetmeid ei hakataks kohaldama ka teiste riikide vastu tulevikus. austatud juhataja, pöördun nüüd teie poole üleskutsega. Leedu aseminister härra Leskavitšius osaleb meie koosolekul ja oleks hea ära kuulata tema arvamus, võib-olla te leiate ja annate talle ühe minuti, et ta saaks oma seisukohti väljendada. Vice ja kui valitsuse asepresident soovib sõna saada, siis eh, ta loomulikult saab sõna. kas te soovite sõna saada? Yes, I do. Okay. jaa, ma soovin sõna saada. palun, sõna on teil. kas kohe? jaa. pane komissaria. austatud eh, juhataja, austatud volinik, eh, ei ole tavapärane siin kojas et võtan sõna Leedu Vabariigi esindajana, mitte nõukogu esindajana. palju tänu teile selle võimaluse eest, palju tänu volinikule, palju tänu Euroopa Parlamendile selle eest. palju tänu selle eest, et olete täna võtnud äh, seda teemat arutada ja ma loodan, et te astute ka konkreetseid äh, samme, mille eest me teid juba ette täname. tahaksin äh, tuua välja mõningad aspektid, mis teevad muret mitte ainult Leedule, vaid kogu Euroopa Liidule, kuna tegemist on probleemiga, mis puudutab kogu Euroopa Liitu, tegemist on meie kõigi ees seisva väljakutsega ja tegelikult see ohustab kogu rahvusvahelist kaubandussüsteemi ning äh, WTO eeskirju. nagu me teame, siis Vene Föderatsioon ilma igasuguse eelhoiatuseta, nagu tavaliselt, ilma selgitusteta, on asunud piiranguid kehtestama Leedu vedajatele, mitte ainult Leedu vedajatele, vaid ka kaupadele, mida transporditakse Vene, Vene Föderatsiooni ja mis laaditakse veoautodele Leedus, neid ei ole toodetud Leedus. ja miks seda tehakse, me ei tea, mingeid põhjusi ei ole esitatud. see ei ole normaalne, see on igasuguste kehtivate eeskirjade vastu. see ei ole kooskõlas ühegi kehtiva normiga. Vene Föderatsioon kehtestas ähm, erinevaid keelde, alustas avalikku kampaaniat Vene, Leedu piimatoodete vastu ja keegi ei tea, mis saab edasi, kes on järgmine, mis saab siis, kui sellele olukorrale jäetakse reageerimata. tegemist on olukorraga, mida ei saa taluda, tegemist on väljakutsega mitte ainult Leedule, vaid kogu Euroopa Liidule. ja seetõttu oleme väga tänulikud eh, jõupingutuste eest ja Euroopa Liidu institutsioonide reaktsiooni eest. praegusel hetkel solidaarsus Leedu suhtes on see minimaalne toetus, mida Euroopa Liit saab et välja näidata. palju tänu teile selle solidaarsuse eest. palju tänu, härra Leskevitšius, Euroopa asjade aseminister, kes esindab Leedu eesistujat täna ja nüüd saab sõna kolleeg Ziile ECR-i eh, e nimel. Eh, proua Andres Totter ei ole saalis, seetõttu saab sõna härra Ziile. suur tänu üheksakümnendate aastate lõpus olin ma ministri ametis ning äh, Läti eksport äh, Venemaa suunal peatati. me teame, et äh, ka Eesti on kannatanud Venemaa mm, piirangute all, äh, kuna Eestil olid probleemid äh, mälestusmärgi ümberpaigutamisega, me näeme taolist diskrimineerimist transpordisektoris, äh, ekspordisektoris. küsimus on selles, miks Venemaa niimoodi tegutseb. Leedu oli kunagi Nõukogude Liidu osa, Venemaa peab seda eh, siiamaani enda osaks ning eh, Venemaa soovib järgida jagaja valitse põhimõtet ning eh, riik, mis Läti vabandust, Leedu on äh, praegu Euroopa Liidu eesistuja riik äh, ning äh, kui Euroopa Liit seda riiki praegu ei kaitse, siis on see ennekuulmatu, aitäh! aitäh, kolleeg Leifrid soovib teile esitada sinise kaarte küsimuse, kas olete valmis vastama? jaa, palun siis Eh, suur tänu, proua juhataja. kolleeg Žile, mul on küsimus. Teie poliitiline fraktsioon eh, on tavaliselt väga kriitiline, kui küsimus on selles, et Euroopa Liit peaks tegutsema. Eh, te olete kriitiline Euroopa ühtsuse osas. kas te ei leia, et praegu on selgelt näha, et ühine Euroopa on äh, kõikide huvides ja kas te võiksite oma fraktsiooni liikmetele seda samuti selgitada, aitäh? härra Zila. Äh, mina ütleksin, et äh, ECR-i fraktsioon Äh, kaitseb äh, Euroopa ühtset turgu. me äh, teame, et ühtne turg on meie huvides, seda on vaja arendada ning see tegutsemine praegu Venemaa poolt on suunatud meie ühtse, ühise turu vastu ning me oleme alati astunud välja ühise turu eest ning samas me oleme Euroopa föderaalriigiks kujunemise vastu palju tänu teile, kaheks minutiks saab sõna proua Andrek Jeene. aitäh, volinik, kolleegid. täna arutame siin juhtumit, kus Vene Föderatsioon on eh, ilma igasuguse mm, põhjuseta diskrimineerinud mm, ühte Euroopa Liidu liikmesriiki möödunud aastal sai Vene Föderatsioonis WTO liige, aga oma WTO raames võetud kohustusi Venemaa ei täida. üheteistkümnendast septembrist on Venemaa tolliasutused äh, asunud ähm, astuma diskrimineerivaid samme Leedu vedajate vastu ilma igasuguse eelneva hoiatuseta. me kuuleme vaid äh, ülbeid kommentaare äh, meediast äh, Leedu suunas. Öeldakse, et Leedu peaks äh, mõistusele tulema, kui ta ei taha halvasti lõpetada. oleme saanud hoiatusi, et Venemaa kehtestab embargoga meie piimatoodetele, lihatoodetele, kalatoodetele. see ei ole vastuvõetav suur tänu volinikule sammude eest ja kirja eest, mille te saatsite kaheksateistkümnendal septembril. samas Venemaa on survet suurendanud ja, ja see tähendab ka seda, et meiepoolne vastus peab olema tugevam. Venemaa peab esitama põhjendused, vastasel korral on tegemist täiesti pretsedenditu juhtumiga, kus Venemaa rikub reegleid ja vastutust ei kanna WTO-s tuleb see küsimus tõstatada selleks, et ähm, ohjata Venemaa käitumist ja paluda tal pidada kinni WTO reeglitest. kallid kolleegid, me peaksime äh, arutama sümmeetrilisi meetmeid, nagu näiteks Magnitski nimekiri oli. tänasel päeval käib jutt Leedust, homme ähm, ükskõik millisest Euroopa Liidu liikmesriigist, sellist olukorda ei saa taluda. aitäh, sõna saab härra Rušek. Commissioner colleagues austatud volinik, austatud kolleegid, kaks nädalat tagasi arutasime siin saalis eh, Vene Föderatsiooni diskrimineerivaid samme meie idanaabrite suhtes. täna arutame Vene Föderatsiooni diskrimineerivaid samme meie endi liikmesriigi vastu, liikmesriigi vastu, kes on praegu Euroopa Liidus eesistujaks ehk eh, meetmetest Leedu suhtes. selline Venemaa käitumine on vastuvõetamatu, see on vastuvõetamatu meie fraktsiooni, Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni jaoks. me ei soovi kaubandussõda, me ei soovi mingeid kaubandustõkkeid, vastupidi, me soovime koostööd, kaubavahetust, me soovime luua ühise majandusruumi, kus Venemaa on meie strateegiline partner, aga nii, nagu ma ütlesin, sellist nendepoolset käitumist ei saa taluda, seetõttu toetame täielikult oma Leedu kolleege ja väljendame täielikku solidaarsust Leedu suhtes. nõustun täielikult, et tegemist ei ole ründega ainult Leedu vastu, vaid tegemist on rünnakuga kogu Euroopa Liidu vastu ja seetõttu palun volinikul kasutada kõiki käepäraseid vahendeid ja meetmeid ja ka neid meetmeid, mis on antud WTO raames, et see probleem lahendada seda on vaja teha ja seda tuleb teha nii kiiresti kui võimalik, sest äh, piimatootjad äh, ja muude valdkondade tootjad Leedus on äh, suure rünnaku alla sattunud ja sellega ei saa olla nõus. aitäh, härra Rutšek. ja nüüd härra Landsbergis. austatud president, kallid kolleegid kas me peaksime olema rahul ähm, seetõttu, et meie liit on muutunud tõelisemaks, konsolideeritamaks? Ähm, seda näitaks ühine Euroopa energiapoliitika ja ka meie ühine naabruspoliitika, idanaabruspoliitika. Ähm, naabruspoliitika peaks käima ju käsikäes sõprusega, koostööga, aga mm, kõigele vaatamata on meil üks vaenulik idanaaber, kes astub vaenulikke samme oma endiste nii-öelda liiduvabariikide mm, mm, suhtes, mm, mitte ei astu neid samme näiteks Aasia suunas, viha suunatakse ühe välja valitud Euroopa Liidu liikmesriigi suunas, Leedu suunas. poliitiliselt motiveeritud et äh, rünnak meie majanduse suhtes seab mm, ohtu äh, meie suhted ja on suureks väljakutseks Euroopa Liidule. Äh, me võiksime mõelda selle peale, et tegemist ei ole ainult Leedu ründamisega, Leedu veokite ründamisega Leedu piiril, vaid tegemist on äh, olukorraga Euroopa Liidu ja Venemaa välispiiril. nii et eh, küsimuse all on Euroopa Liidu, Venemaa kaubavahetus. Eh, Venemaa ootab eh, toetust Euroopa poolt, rahalist toetust, aga ka Leedu ettevõtted on Euroopa ettevõtted ja seetõttu me peame leidma poliitilise tõhusa lahenduse ja seda saab Euroopa Liit teha ähm, selliselt, et, et ta ähm, kannab ähm, ühiselt äh, Leedu ettevõtete kahjud. Äh, Kremlin, Kreml on harjunud, et, et sellega, et nad valivad välja ühe ja ründavad üht ja siis äh, püüavad maalida väära pildi Euroopa Liidust Eh, kui Euroopa Liit ei reageeri ühtselt ja rünnatakse Euroopa Liidu tulevikku. aitäh, härra eh, Landsbergis, härra Leifrid, palun. aitäh, proua juhataja. ma usun, et pärast eh, Äh, finants- ja võlakriisi äh, puhkemist peaks kehtima äh, selline reegel, kes ründab ühte Euroopa Liidu riiki, ründab kõiki. kui Kreekat ründasid spekulandid või kui Leedut ründab endine üliriik, siis peab kehtima sama Euroopa siin tuleb võtta samu meetmeid, nagu võeti finantskriisi ohjeldamiseks ma ei ole aga kindel selles, kas eh, niisugused võimupoliitilised meetmed on eh, kompenseeritavad eh, poliitiliste meetmetega, kui meiega mängitakse niisuguseid mänge, siis tuleb meil kaasa mängida, sama, me peame vaatama, mis siis saab. me peame reageerima. härra volinik Maybe... Teil äh, on väga hea maine saavutatud Hiina puhul, äkki teid saadab sama edu ka Venemaa puhul? suur tänu, äh, kolleeg Leitfried ja nüüd läheme vaba mikrofoni juurde. ja ma tahaksin kõigepealt sõna anda proua Morkunaitele. suur tänu, härra volinik, ma tahaksin tänada kõiki kolleege kes äh, tundsid muret äh, Vene, äh, vabandust, Leedumaa pärast ja ega see küsimus ei puudutagi mitte ainult Leedut, vaid tervet Euroopat. Venemaa on juba kuid ähm, varju heitnud Leedule, nad on keelustanud piimatooted ja nüüd ka siis kala- ja lihatooted varsti Leedu ei tea, mis on selle põhjused. Äh, muidugi seda konteksti me mõistame, sellepärast et teised Venemaa naabrid on sattunud samasuguse surve alla ja äh, Venemaa survestab ka läbi Gazpromi, ärgem unustagem seda Družba juhtumit, äh, naftatorujuhe, mis siis alles hiljuti lihtsalt kinni keerati tegemist on räige proportsionaalsuse ja mittediskrimineerimispõhimõtte rikkumisega Äh, Venemaa kuulub äh, Maailma Kaubandusorganisatsiooni küll jah, aga me siiski peaksime olema valvsad äh, ja ärgem unustagem, et meie suhted ei pea olema ainult pragmaatilised nendega. Venemaa tahab partnerlussuhteid Venemaaga, aga nende käitumine paneb küll kõhklema selles, et kas nad suudavad siiski võetud kohustusi täita. homme muuseas kutsume teid osalema solidaarsus äh,, ähm, solidaarsusettevõtmises, tulge proovima Leedu juustu Äh, järgmine kõneleja, suur tänu äh,, proua juhataja, suur tänu, härra volinik, ma tahaksin tänada kõiki neid rahvasaadikuid, kes ei ole pärit Leedust ja on täna näidanud üles solidaarsust Leedu suhtes, meil on seda solidaarsust hädasti vaja. härra volinik, te ütlesite oma sõnavõtus, et mingisugusel põhjusel on äh, Venemaa võtnud kasutusele standardid, äh, fütosanitaarstandardid, mis teaduslikult ei ole üldsegi põhjendatud. mis tähendab seda, et Venemaa on juba mõnda aega kavatsenud äh, ükskõik millisele riigile majanduslikud sanktsioonid peale panna. ma tahaksin teile meelde tuletada, et et vahetult enne jõule on pidanud varemgi ähm, ähm, Balti riikide vedajad äh, Venemaa piiril pikki järjekordi taluma, see ei ole sugugi esimene kord, kus me sellist asja näeme ja me peaksime rohkem rääkima sellest, et meie riikide strateegilisi huve tuleks kaitsta. härra Donskis, palun järgmisena suur tänu, proua juhataja, ei ole kõhklustki selles, et see, mis praegu toimub, on lihtsalt vastureaktsioon. meid karistatakse praegu Euroopa Liidu idapartnerluspoliitika pärast on selge, et äh, Venemaa kombib maad, et kui kaugele nad saavad minna, survestades äh, naaberriike. Äh, üheksakümne üheksandal aastal kannatasime ka majandussanktsioonide all ja see on nüüd siis ajaloos teine selline suuremahuline sanktsioon, aga võrreldes üheksakümnenda aastaga on Leedu täna hoopis teistsugune riik, täna me oleme Euroopa Liidu liikmesriik ja peame pöörduma terve Euroopa poole, sellepärast et mitte keegi ei seisa meist üksi, tegemist on rünnakuga Euroopa Liidu vastu ja sellepärast ma toetan kõiki neid kolleege, kes viitasid solidaarsusele ja et kui vaja, äh, siis tuleb reageerida väga valuliselt ja tuleb valuliselt reageerida sellele nii, justkui oleks rünnatud Euroopa Liitu, äh, kui oleksid, oleks üritatud tervelt Euroopa Liidult midagi välja pressida. me peame olema väga-väga ettevaatlikud Euroopa Liidu tasandil, tagama selle, et selliseid asjad ei korduks enam. suur tänu, härra Donskis. härra Kelam järgmisena, palun suur tänu! tegemist on vastuvõetamatu surveavaldusega, see ei ole mitte ainult ühe liikmesriigi vastu, vaid suisa eesistujariigi vastu. ja seega on tegemist ilmselgelt ebasõbraliku sammuga Euroopa Liidu kui terviku vastu. tegemist ei ole kahepoolse eh, kaubandusvaidlusega. ja see ei ole sugugi mitte juhuslik sarnased äh, räig-, sarnast räiget survet on avaldatud ka Ukrainale ja Moldovale. liikmesriikide jaoks äh, on oluline lähtuda kahe nädala vanusest Euroopa Parlamendi resolutsioonist, mis ütleb, et Venemaa kaubandusmeetmed on lihtsalt katteks poliitilisele survele. meil on vaja konkreetseid samme Euroopa Komisjonilt Kreml on jällegi näidanud seda, et ähm, nende poliitika Euroopa Liidu suunas ei ole mitte sõbralik, vaid põhimõtteliselt vaenulik ja selle aluseks on postimperialistlik lähenemine. Euroopa Liit peab saatma välja väga tugeva solidaarsusele viitava sõnumi, et me oleme ühiselt äh, kaitsmas oma liikmesriike ja kaitseme nende liikmesriikide vabadust, kes tahavad olla integreeritud demokraatlikusse Euroopasse. suur tänu, äh, kolleeg Tsemke suur tänu mina sooviksin juhtida teie tähelepanu sellele faktile, et Venemaa represseerib praegu Leedu vedajaid, kuid niisugune Venemaa tava kordub järjest ja järjest. see puudutab mitte ainult Balti riike, sarnaseid karistusi, sarnaseid piiranguid oleme me eh, näinud omal ajal eh, ka eh, Poola vedajate ja Poola ettevõtete vastu. see puudutas piimasaadusi, lihasaadusi, juustu. iga niisu-, iga niisuguse juhtumi puhul pidi riik, äh, pidi Euroopa Liit äh, oma liikmesriiki kaitsma ja toetama. meil on vaja rääkida ühel häälel, Euroopa Liidus ei ole riike, mis on vähem tähtsad ja teised rohkem tähtsad. suur tänu, kolleeg Paška, palun järgmisena. suur tänu, proua juhataja, austatud äh, härra volinik. ette teatamata kohta mm, kontrollide karmistamine importivatele ettevõtetele on üks väga tõsine probleem. kaubaveo maht Leedu suunalt Venemaa suunas äh, tegelikult äh, väga suur osa sellest äh, tuleb teistest Euroopa Liidu liikmesriikidest. Venemaa on aga üks Euroopa Liidu suuremaid kaubanduspartneritest ja seega peaksid korralikud kaubandussuhted olema mõlema huvides ja seega taoline ühepoolne tegutsemine Venemaa poolelt äh, peaks olema äh, teema, millega tegeleb meie diplomaatiline korpus, me peame tagama selle, et see ei vii edasiste represseerivate sammudeni ja et ohtu ei satu kõik meie majandused, me ei peaks kõhklema äh, ja peaksime hakkama pidama sisukamaid arutelusid Venemaaga. suur tänu ja nüüd äh, volinik De Hucht, äh, sõna on teil. suur tänu, proua juhataja. kallid kolleegid mu, minus ei ole kõhkluse kübetki selles osas, et need meetmed on poliitiliselt äh, mo-, motiveeritud ja ilmselt seotud Venemaa murega seoses Euroopa Liidu naabruspoliitikaga. ja tänast arutelu kuulates arvan ma, et ka teis ei ole kõhklust selles. aga mitte sellepärast, et tegemist on poliitiliselt motiveeritud sammuga, peaksime me siis äh, ennast mitte ette valmistama enne WTO poole pöördumist ja me praegu analüüsimegi seda, kas need meetmed on vastavuses WTO reeglitega. sellest ei oleks mingit kasu, kui me läheksime WTO ette ilma faktidel ja statistikal põhinevata hea analüüsita. kaheksateistkümnendal oktoobril tuleb kokku WTO kaubandus, kaupade nõukogu ja seal tõstatakse see küsimus ja veel enne kaheksandat kaheksateistkümnendat oktoobrit toimuvad meil arutelud tehnilisel tasandil. me teame täpselt, kellega rääkida sellest küsimusest. minu taust äh, on õigusteadustes ja ma tean seega seda, et enne kui WTO äh, vaidluskohta ette minna, tuleb toimik kokku panna ja ei ole sugugi juhuslik, et kui me vaatame neid kaasusi, mille me oleme toonud WTO ette, me enamused nendest ka võidame, sellepärast et me oleme need korralikult ette valmistanud, aga me tegutseme kiiresti ja jääme muidugi lootma eh, selles ka Leedu koostöövalmidusele me võime reageerida ka poliitilisel tasandil eh, taolistele meetmetele ja härra Kaspari viitas eh, võimalusele kokku kutsuda vabandust, ähm, äh, külla kutsuda Venemaa suursaadik, ma võin seda teha, see ei ole probleem. aga me peaksime venelastele selgeks tegema selle, et äh, see, mis te ütlete, on täiesti õige, et kui te ründate ühte äh, liikmesriiki, siis ründate tervet Euroopat, see on ilmselge. aga mul ei ole mingisugust imerohtu üleöö see probleem lahendada sellest te peaksite samuti aru saama. ma olen pannud paika, pannud kirja kahekümnendast märtsist kaks tuhat kaksteist kõik probleemid venelastega. kõigepealt äh, keelustati eluskarja ähm, import kõikidest Euroopa Liidu liikmesriikidesse, Schnollenbergi viiruse oht toodi seal argumendiks. ja siis on äh, võetud veel kümme meedet, mitte ainult Leedu, vaid väga paljude liikmesriikide vastu Venemaa poolt. nii et tegemist ei ole millegiga, mis oleks äh, nagu uus ja on täiesti selge, olge veendunud, et äh, me astume äh, kindlaid meetmeid, kuid mõistke, et me peame seda tegema vastavalt tõenditele, need tõendid tuleb aga ennem kokku koguda, tuleb pöörduda Venemaa poole ja küsida, et mida nad kavatsevad teha, äh, esitada küsimusi ja selle materjali kohaselt siis me langetame otsuse üsna pea, suur tänu! suur tänu! härra volinik. ja sellega me selle arutelu lõpetame. ja läheme nüüd edasi Malcolm Harbori raporti juurde, väikelaevad ja jetid